viis resolutsiooni ettepanekut tehtud Iraani kohta, mis puudutab äh, Shirini Panni ja president Nobeli laureaadi Shirini Padi tagakiusamine on vaid üks näide paljudest äh, Iraanis toime pandud väärtegudest. sellised tagakiusamised ei tule meile üllatusena, arvestades äh, sellist anakronistlikku teokraatiat, mis selles riigis valitseb samuti ei ole meie jaoks üllatus, et Iraani režiim ei pööra mitte mingisugust tähelepanu meie resolutsioonile. Nad laeravad selle üle ja viskavad selle prügikasti täpselt samamoodi, nagu nad on teinud kõigi meie varasemate resolutsioonidega. ja kes saab neid selles süüdistada, nad teavad, et meie resolutsioonid on lihtsalt sõnad, neil ei järgne tegusid. ning nende arvates ei ole need deklaratsioonid väärt isegi seda paberit, millele nad on kirjutatud president, volinik, kui me tõesti tahame Iraanis midagi muuda, siis me peame sõnadele lisama ka teod, näiteks me saaksime tema kõrvaldada terroristide nimekirjast või me võiksime vaadata kontakte Euroopa Liidu liikmesriikide ning nende riikide vahel, me peat-, peatame suhted Iraaniga. kui me rakendame selliseid meetmeid, siis me saame omale kindlad, et Teherani võimud hakkavad meisse tõsiselt suhtuma ja mõtlevad põhjalikult, enne kui jätkavad oma demokraatiat taotlevate kodanike tagakiusamist. niisiis, president volinik, mulle näib, et meil oleks vaja olnud teist resolutsiooni lisaks sellele, kus me nõuame mõningate Euroopa Liidu liikmesriikide valitsust nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa valitsust näiteks, samuti selliseid riike nagu Türgi lõpetama oma kahepalgeline käitumine Iraani suhtes ning hakkama astuma konkreetseid samme selle riigi vastu, aitäh! aitäh ja proua Stiiler, teil on kaks minutit. aitäh, president Shirini Paati Nobeli laureaati lugu ja on kõigile tuntud. ta oli esimene naiskohtunik Iraanis ta pidi resolutsiooni ajal tagasi astuma, ta kaitses Iraani naiste laste õigusi, võitles muutuste eest pärandi ja abieluõiguses, ta kaitses usuvähemusi, nende õigusi ning viimasel ajal kaitses ta Bahaja usulahu äh, Eh, liikmeid, keda on eh, taga kiusatud, nagu ka paljude teiste usundite esindajaid. aga just nimelt tema töö inimõiguste vallas on pälvinud meie eh, lugupidamise koos teiste inimõiguste aktivistidega asustas ta Iraanis inimõiguste kaitsekeskumi, ta teavitas Iraanis aset leidvatest inimõiguste rikkumistest, aitas kaasa poliitvangide, aitas poliitvangide perekondi ja võimud on üritanud tema bürood sulgeda, teda on ähvardatud, heidut-, hirmutatud, talle on tehtud palju surmaähvardusi. me oleme juba väljendanud muret tema äh, julgeoleku pärast. enne äh, jõule, kui taheti tähistada ülemaailmse inimõiguste kuuekümnendat aastapäeva, see keskus suleti äh, inimõiguste kaitsekeskus tuleb koheselt avaldada, selleks tuleb avaldada survet nii eesistujamaal, komisjonil, ka kõigil liikmesriikidel. keskus tuleb uuesti avaldada. meie, kes me siin kojas istume, ei mõista täiel määral, kuivõrd vapper ja vaprad ja tugevad peavad olema inimõiguste kaitsjad Iraanis, et astuda vastu diktatuurile Äh, nad näitavad meile, mis on Iraanis teoksil. Nad aitavad ka inimesi, kes näiteks äh, kannatavad AIDSi all või keda on lihtsalt süüdistatud vaenlastega koostöös. me peame tegema kõik, mis meie mõistuses aidata Sirini Paadit. tema võitlus on ka meie võitlus, aitäh, härra president! suur tänu proua Stiller ja proua Lambert, teil on autorina ka kaks minutit. suur tänu, härra president. minu meelest on väga oluline toetada inimõiguste kaitsjaid, kas siis valitsused meie meelest meid kuulavad või mitte inimesed on tihti öelnud meile, et nad saavad suurt julgut-, julgustust ja toetust, kui ka väljastpoolt tunnustatakse neid ohte, mille all nad elavad nagu öeldud, tegemist on väga tõsise juhtumiga, sellepärast et sellise rahvusvaheliselt tuntud inimõiguste kaitsevastased rünnakud selle eest, et nad seavad riigi tegevuse küsimärgi alla või nõuavad usuvabadust, eh, ei ole enam eh, kaitstud, nii et seega peavad nad eh, võtma endale teatava riski. Shirin Ebadi elu on ähvardatud mitu korda, mitte ainult sellepärast, et ta on äh, Äh, bah-, Bahai usulahu seitset usujuhti toetanud, kes ise olid samuti tagakiusamise ohvriks. viimase kahekümne nelja tunni jooksul on veelgi vangistatud inimesi, kes on temaga koostööd teinud ja, ja teisi Bahai usulahu liikmeid on samuti äh, arreteeritud me peame mõistma seda oma tegevuses, et me näeme tegelikult inimõiguste tunnustamises teatud valitsuste poolt üle terve maailma teatavat äh, muutust ja et see mõjutab äh, ka neid riike, kellega Euroopa Liit suhtleb. Need riigid tunnevad nüüd, et nad ei peagi inimõigustele eriti tähelepanu pöörama, sellepärast et äh, Nad saavad äh, kaubandussuhteid alal hoida ja teha koostööd nende riikidega, kes eriti ei huvitu inimõigustest ja sellepärast on veelgi olulisem tagada see, et meie neid väärtusi alal hoiaksime ja nagu öeldud, äh, me ei ole sugugi huvitatud kaubanduse suurendamisest nende riikidega, kelle inimõiguste äh, olukord on vägagi halb, kuid me peame toetama neid, kes inimõiguste eest võitlevad ja peame toetama neid demokraate, kes on seisnud vastu ebademokraatlikele jõududele. suur tänu, härra Kelam, ka teil kaks minutit autorina. suur tänu, härra president. Iraani kodanike olukord, kes elavad rõhuva Teherani mullade režiimi all, on äh, häiriv ja olukord äh, kahe tuhande viiendast aastast on kõikides aspektides läinud halvemaks. ja seega kutsun komisjoni üles äh, jätkuvalt seirama inimõiguste olukorda selles riigis ning esitama kõikehõlmava raporti olukorra kohta veel kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolaastal. täna äh, avaldame meelt äh, Shirine Badi Nobeli rahupreemia laureaadi kohtlemise vastu ning tema äh, inimõiguste kaitsjate kes-, kaitsekeskuse äh, vastu suunatud tegevust. mis on selle protsessi eesmärgiks, see on küsimus, mis tuleb saata nii komisjonile kui ka nõukogule. Iraani režiim on potentsiaalselt kõige suurem oht maailma rahule ning õigusriigi põhimõtetele. üsna tõenäoline on see, et, et tule, üsna pea on äh, Teheranil äh, tuumapead ja ka raketid, millega neid transportida. Iraan on ka kõige suurem terroristide eksportija näiteks Iraaki. Nad toetavad Hezbollah'd ja Hamasi. samal ajal loodab Euroopa Liit endiselt veenda seda diktaatorlust äh, kompromissidele alluma ning äh, veel alles hiljuti toetasime terroristlikku režiim, režiimi Teheranis, et Äh, käed siduda äh, äh, opositsiooniorganisatsioonidel, organisatsioonil tembeldades terroristlikuks organisatsiooniks. meil on vaja väga selget jõulist seisukohta inimõiguste kohta ning me peame inimõiguste olukorda Iraanis pidama Tehera-, Teheraniga suhtlemisel kõige peamiseks prioriteediks. suur tänu, härra Meier, kaks minutit ka teil. suur tänu, härra president, härra Matsakisel on täiesti õigus Shirin Ebadi tagakiusamine ei ole üksikjuhtum. režiimi kriitikute hulgas oli tal aastaid priviligeeritud seisus. seda tänu Inimõiguste Kaitsekeskusele ja see jättis meile mulje, et tegelik olukord ei ole nii hull, kui paistab. tegelikult me ei tunnegi kõiki ohvreid, Iraani režiimi ohvreid rünnatakse homoseksuaale, rahvusvähemusi ja neid, kes võitlevad naiste olukorra parandamise eest. Neid kas pannakse vangi või mõrvatakse. see, mis Euroopa inimeste jaoks on täiesti normaalne, tähendab äh, Iraanis tihti surmanuhtlust. sellegipoolest ei ole Euroopa jaoks kogu ülejäänud maailm mitte eriti huvitatud olukorra parandamise eest. rahvusvaheline üldsus äh, tegeleb pigem selle küsimusega, kuidas Iraani sõjaväelist mõjujõudu vähendada ja kuidas tuumaohtu vähendada, kuid ülejäänud probleemidele tähelepanu ei pöörata ei mõelda näiteks sellele, kuidas suhteid, näiteks kaubandussuhteid parandada. peale selle kardetakse sõda Iraaniga, kuid keegi ei ole valmis välja ütlema, et selles riigis rikutakse ka inimõigusi kõige tähtsamat ähm, opositsiooni, kõige tähtsam opositsioonirühmitus on pandud ähm, terroristlike organisatsioonide nimekirja, millega üritatakse Iraani režiimi rahustada. vastupidiselt Äh, väga paljudele teistele ohvritele on proua Ebadi tuntud ja Nobeli preemia laureaadina oli talle siiamaani rahu, äh, vabandust, vabadus tagatud. kuid äh, praegune olukord näitab, et me peaksime muutavaid tuuli toetama. härra Posselt, palun. härra president Münchenis on mul kontor tänaval, kus elavad väga palju Iraanist pärit kristliku usku armeenlasi. tegemist on patriootiliste persia, persialastega see kõik näitab, et sealses piirkonnas on ajalooliselt olnud usu suhtes väga suur tolerants ja üldse ei ole Iraanile ja Pärsiale nii omale selline sallimatus, mida me näeme Iraanis praegu. see on vastuolus kõikide traditsioonidega maailma ühes kõige vanimas riigis ja Iraani riigi ja rahva huvides on see, et me tooksime välja need äh, probleemid Shirin Ebadi tegi seda, ta riskeeris oma eluga, ta sai Nobeli rahupreemia. ta üritas äh, ühendada kõiki erinevaid usugruppe ja me ei tohi aktsepteerida tema tagakiusamist. Shirin Ebadil on vaja meie solidaarsust ja sellepärast kutsun ma nõukogu üles äh, inimõiguste alast tööd ka siin valdkonnas edasi jätkama. suur tänu, härra Pinjor, palun panie przewodniczący panie komisarzu president volinik kõigepealt eh, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele et meil ei ole siin kohal eesistujamaa esindajaid tsehhi esindajaid minu arvates on kahetsusväärne et siin ei ole mitte kedagi kes esindaks tšehhi vabariiki riiki mis äh, teatud mõttes saab endale päranduseks ülesande võidelda vabaduse ja demokraatia eest maailmas. mul on tõesti, ma kordan veel kord, mul on tõesti kahju, et me ei näe siin saalis eesistujamaa esindajaid ma mäletan, et Saksamaa eesistumise ajal selliseid probleeme ei olnud. täna me arutame inimõiguste olukorda Iraanis. Iraan on väga oluline Lähis-Ida riik, üks nendest riikidest, mis kõige suurema tõenäosusega omab väga suurt sõnaõigust selle piirkonna tulevikus see on eriti silma, seetõttu on eriti oluline, et Iraani võimud järgiksid inimõiguste alaseid standardeid, äh, järgiksid humanitaarõigust. me teame, et me oleme täna siin selleks, et võidelda Shirin Ebadi õiguste eest. tema on äh, Nobeli preemia laureaat meie teame, avalik arvamus teab sama hästi, et tema tagakiusamine ei ole põhjendatud. ma tahaksin juhtida samuti tähelepanu sellele, et Shirazi ülikooli üliõpilased, äh, paljud nendest hiljuti arreteeriti ja isegi praegu, kui me siin istume, arreteeriti veel kuus üliõpilast, seda äh, tehti äh, kaheteistkümnendal jaanuaril, nii et, et me peame võitlema ka üliõpilaste õiguste eest Iraanis. samuti Äh, näiteks nende arstide tagakiusamine, kes äh, äh, HIV-viiruse teste ja analüüse teevad. on aeg, et me hakkaksime väga tõsiselt tähelepanu pöörama inimõigustele selles piirkonnas, aitäh, suur aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Rutovitš, üks minut UN nimel. president, daamid ja härrad. Iraan on riik, riike, Äh, kus valitseb fundamentalism ning demokraatlikud institutsioonid, äh, mis ei lähtu fundamentalismi põhimõtetest, äh, ei tule kõne allagi. Nende suhtes ei valits-, valitseb täielik sallimatus poliitikud hoolivad oma mainest, seega võib-olla nad tõesti kirjutavad alla rahvusvahelistele lepingutele, aga see, mida nad kodus teevad, on hoopis teine asi ja äh, proua Ebadi juhtum on siin heaks näiteks, tegemist on Nobeli preemia laureaadiga, keda kiusatakse taga sellepärast, et valitsus kardab, kardab teda, valitsus muutub järjest nõrgemaks ja kaitseb neid, kes toetavad demokraatiat ja seetõttu me toetame seda resolutsiooni, kuigi mina leian, et me peaks olema radikaalsemad. aitäh ja nüüd vaba mikrofon. kolm inimest on sõna soovinud, kui te teete lühidalt, siis saame kõigile sõna anda. härra Nas-. iranul reprezintă poate cel mai puțin documentat caz de violare a drepturilor omului din comunitatea internațională. härra president, Iraan on üks paremaid näiteid inimõiguste rikkuja kohta ja ei ole mingeid märke selle kohta, et olukord parandas, paraneks. Shirin Ebadi juhtum on väga hull, samamoodi nagu ka tudengite vahistamise juhtum. nüüd on erinevad fraktsioonid koostanud oma resolutsiooni ettepanekud, aga meie leiame, et Rahvapartei resolutsiooni ettepanek peegeldab kõige paremini meie kohustusi võidelda inimõiguste kaitsmise eest. seda ütlen mina, kes ma tulen kunagisest kommunistlikust riigist ja ma loodan, et meil on võimalik Iraanis olukorda parandada. suur tänu. Eh, härra Kasaka. suur tänu, härra president, ma ei taha mitte ainult avaldada toetust sellele resolutsioonile, vaid eriti toetada seda, mida on täna siin kõik Vaba Iraani sõbrad öelnud, nii nagu härra Matsakis ja ka teised on rõhutanud ju seda, et kõige suurem probleem on see lepituspoliitika, mida Iraani režiimi suhtes on üles näidatud äh, läbi igasuguste kaubanduslepingute äh, ja näidatakse sellega üles, et naftavarud on meie jaoks kõige olulisemad. inimõiguste kaitsekeskuse sulgemine oli algusest peale täiesti skandaalne. see tähendab seda, või pigem meie reaktsioon senini sellele on olnud äh, tegelikult selline, millega me julgustame neid, kes kiusavad taga inimõiguste kaitsjaid. ma kutsun nõukogu üles tungivalt äh, Iraani muha, muhadžiinid võtma välja. Äh, härra Neskevitš, suur tänu, härra president, härra Brežinski arvab, et üks peamisi ohtusid maailmas täna äh, on ebastabiilsus äh, Egiptuse ja Pakistani teljel. ta nimelt arvab, et sellel teljel on peamised probleem, on peamine probleempunkt just nimelt Iraan. kui me ei suuda Iraani probleemi lahendada ja kui me ei suuda demokraatiat äh, tuua sisse Iraani, siis me ei suuda elimineerida ka härra Brežinski poolt kirjeldatud ohtu. kuid minu meelest ei saa lihtsalt väljastpoolt tulnud jõududega demokraatiat jalule seada Iraanis, see peab tõusma Iraanist endast selliste inimeste läbi nagu proua Ebadi. üsna tihti need inimesed vajavad meie tugevat toetust ja sellepärast ongi väga oluline, et me saaksime toetada igasuguseid demokraatlikke jõude selles riigis. suur tänu! neljas kolleeg on palunud sõna, see ei ole küll väga plaanipärane, aga härra Zaleski, hea küll. suur tänu, härra president. iroonilisel kombel, nii nagu ka Hamasi puhul, oleme Iraanis täna olukorras, kus ametivõimud on ühiskonna poolt ju ametisse valitud ja selles meie peamine probleem seisnebki, sellepärast et ega siis me midagi ei saa teha. me võime siin ainult äh, rääkida sellest asjast ja pöörduda ametivõimude poole ja rääkida neile, et me mõistame hukka inimõiguste äh, rikkumised ja demokraatia õõnestamisega, et ega meil rohkem ei olegi midagi teha loodetavasti sõnadest relvadena piisab ja me saame avaldada toetust nendele, kes jätkuvalt võitlevad Iraani vabaduse eest ja ma toetan neid täiel hingel. suur tänu! annab sõna härra president härra volinik Švidlale. härra president, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Komisjon järgib väga tähelepanelikult olukorra arenguid äh, proua Shirine Paadi juhtumi osas. proua Paadit ohustatakse samamoodi nagu ka tema kolleeg ja tema õigusbüroost ja selline olukord on täiesti vastuvõetamatu selle õigusbüroo läbiotsimine on kõigest äh, kõige hilisem näide selle kohta, kuidas üritatakse proua Ebadit hirmutada. ja tema hirmutamise heaks näiteks on ka Inimõiguste Keskuse sulgemine, mille juhiks ta oli. Euroopa Komisjon toetas äh, Tšehhit kui eesistujamaad kahe resolutsiooni vastuvõtmisel seda kahekümne esimesel, kahekümne teisel detsembril eelmisel aastal. komisjon toonitab eriti seda asjaolu, et Iraan peab inimõiguste valdkonnas oma rahvusvahelistest kohustustest kinni pidama. eriti tuleb tagada kogunemisvabadus, kui demonstratsioonid toimuvad rahumeelselt, nii nagu see on kirjas ka rahvusvahelises inimõiguste paktis, millele on alla kirjutanud ka Iraan. nii et juba sellepärast peab Iraan inimõiguste kaitsmisel uusi mänguruume looma. samamoodi nagu ka minevikus kasutab komisjon ära iga võimaluse selleks, et Iraani ametivõime üles kutsuda proua Ebadit ja ka teisi inimõiguste eest võitlejad, on need siis üksikisikud või inimesed, üksikisikud või organisatsioonid kaitsma ja neile andma võimalust kohapeal oma tööd jätkata. nagu te kõik teate tuumaenergia ja inimõiguste küsimused äh, ei lase meil alati piisavalt ära teha Iraani küsimuses. kahe tuhande üheksandaks aastaks äh, on komisjon võtnud kavva siiski selle küsimusega jätkata, samamoodi nagu ka võidelda narkootikumidega kauplemise vastu. väga tähtis on äh, hoolitseda inimõiguste kaitsmise ja hea valitsemistavade säilitamise eest Iraanis. peale selle on ette nähtud ka paar projekti, mis on suunatud laste õiguste kaitsmisele, seda tehakse koostöös äh, UNICEF-iga peale selle on meil ka algatusi ka kultuurivahelise koostöö edendamiseks, seda Erasmus Mundus programmi kaudu või siis näiteks Iraani ajakirjanike Euroopa Liitu kutsumisel või ka Iraani filmide näitamisel Euroopa Liidusse. selle projektiga soovime me alustada juba sellel aastal, kuid on täiesti selge, et kui inimõiguste olukorras midagi ette võtta, siis olukord ei parane. suur tänu, härra volinik, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus järgneb pärast teisi pärastlõunaseid arutelusid. nüüd on meil kuus resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad olukorda Guineas ja annan kohe sõna härra Matsakisele. president, volinik, Guinea ajalugu on olnud väga keeruline. Euroopa riigid on ühel või teisel moel olnud selles traagilises